suur tänu ja nüüd jõuame meie töökava juurde, mis äh, võeti vastu äh, eesistuja äh, konverentsi poolse vastavalt artiklist sada kolmkümmend seitse, seitsmendal äh, juunil ja mul ei ole ka mingisuguseid muudatusettepanekuid esitatud ja muudatusettepanekuid ei ole ka esitatud, nii et seega on siis meie päevakord vastu võetud, suur tänu ja päevakorra esimene punkt on komisjoni